okay, colleagues, can I start the meeting again? head kolleegid, hakkame peale uuesti. meil on täna ka kõigepealt mootorsõidukite äh, tehnoülevaatuse pakett, äh, sellega seonduvad kolm ettepanekut ja siis äh, meretranspordi ja turismipoliitika edendamine kõigepealt härra Kuun, siis proua Šanolova ja siis proua Savisaar Toomast. nüüd härra Kuun, palun. ja tänke aitäh. Ähm, saime komisjoni ettepaneku, mis äh, puudutab äh, regulaarset tehnoülevaatust. me oleme kuulnud ka esimesi kommentaare ja hinnanguid. ja ma arvan, et äh, mis puudutab eesmärke liiklusohutuse saavutamiseks, siis me oleme nendega nõus, vaja on mitte ainult tehnoülevaatust harmoneerida, vaid ka tehnilisi standardeid äh, veo-, äh, sõidukite puhul äh, Euro-, Euroopas harmoneerida, meil on vaja parandada liiklusohutust, meil on vaja vähendada liiklussurmade arvu, meil on vaja vähendada raskelt vigastatute ar-, arvu, see on meie eesmärgiks ja ka see, mis puudutab heitgaaside uuringut, äh, me oleme huvitatud äh, paremast keskkonnakaitsest, ma olen juba öelnud seda, et et meil on äh, kolmkümmend viis tuhat surmajuhtumitega lõppevat õnnetust Euroopas aastas ja kui meil õnnestuks Äh, parandada tehnoülevaatust, siis oleks see ja vähendada seda surmade arvu paari protsendi võrra, siis äh, oleks äh, see juba päris suur edu. mootorrataste puhul on surmajuhtumite osakaal suurem, seal on ka tehniliste standardite varieeruvus suurem, suurem ja ma, me peame ühiselt hoolitsema selle eest, et rakendusala määratletaks selgelt vaja on harmoneerida tehnilisi standardeid ja vaja on tagada eh, tehnoülevaatust läbiviivate organisatsioonide sõltumatus, vaja on eh, ühtlustada eh, te ülevaatuse tegijate kvalifikatsioon ja loomulikult mängivad rolli siin ka töökojad, millel peab olema vastav tehniline varustus, et neil oleks võimalik läbivaatus, ülevaatus läbi viia. tehnoülevaatus peaks toimuma alati selles riigis, kus äh, sõiduk on registreeritud, aga kui teha samme edasi, siis on või ilmselt võimalik, et äh, normid ühtlustatakse üle-euroopaliselt äh, äh,. ülevaatuste intervallid äh, on erinevates liikmesriikides erinevad erinevad äh, sõiduautodele ja äh, haagissuvilatele, e, kuni kolme poole tonnistele veoautole ja, ja veoautod muidugi kuuluvad ka sinna ja kahe ja kolmerattalised sõidukid ja komisjoni ettepanek oleks, et ülevaatuste äh, äh intervall oleks äh, neli, kaks, üks, paljudes äh, riikides on esimese ülevaatuse tähtaeg alles kolme aasta pärast ja siis jätkatakse kaks, kaks, ühe ähm, aastase intervalliga. ma arvan, et me peame kokku leppima ka selle, et äh, pärast millist läbisõitu tuleb äh, Äh, ülevaatus teha, et äh, neli aastat äh, ja sada tuhat kilomeetrit, et me peame rääkima veel ülevaatuste intervallist, selles ei ole mingit küsimust, aga ma arvan, et me peame kaasama ka kaherattaliste sõidukite ülevaatuse selles osas on olemas ka Euroopa tehnoülevaatuste tegijate katusorganisatsioon, mis äh, on koos komisjoniga väga detailselt äh, tehnilisi standardeid äh, kirjeldanud. vaja on, et sellised neli-viis asja üle vaadatakse, et äh, tuvastatakse sõiduk, äh, vaadatakse üle pidurid, roolisüsteem ja vaadatakse, et oleks äh, optima-, optimaalsed mm, nähtavustingimused juhi jaoks, tuled ja vaadatakse üle šassii ja teljed, rattad, mis ta praegu ei vaadata ka need äh, tuleks äh, lisada kontrollitavate detailide nimistusse. see on siis üldjoontes ülevaade, ma arvan, et äh, me ko korraldame kuulamise, soovime kõik kuulda katusorganisatsioonide arvamust, seda on vaja Äh, sellel peavad siis osalema kontrolliorganisatsioonid, aga ka suured organisatsioonid, mis ühendavad äh, sõiduki omanikke, äh, sõidukijuhte, ähm, esindatud peaksid olema ka sõidukitootjad, kes järgivad kõrgemaid tehnilisi standardeid ja annaksid kasu-, kasutusse ka tehnilised äh, andmed, äh, mis võimaldaksid läbi viia elektroonilist äh, tehnoülevaatust ning mul on hea meel teha koostööd variraportööridega, keda ma tunnen juba teiste raportite koostamise ajast. signaalid, mis me saame nõukogust, härra esimees, ei ole väga positiivsed. nõukogu esialgu leppis kokku selles, et nad ei soovi määrust, vaid äh, ainult direktiivi, mis tähendab seda, et nad soovivad äh, siseriiklike seadustega Euroopa Liidu suuniseid üle võtta, uusim info on Ehm, et tegelikult äh, arvatakse, et praegune kehtiv direktiiv kaks tuhat nelikümmend üheksa on piisav, eriti kuna transiitriikides on väga palju liiklust, äh, siis nemad peaksid huvitatud olema eelkõige sellest, et äh, liiklusohutus järgnevatel aastatel paraneks liiklustihedus äh, suureneb järgnevatel aastatel viieteist kahekümne protsendi võrra äh, ja vaja on äh, parandada sõidukite tehnilist taset, mis peab olema ühis-, võrdne kõigis riikides. see on siis minu esimene ülevaade ja mul on hea meel teha koostööd variraportööridega, aitäh! proua Šanalova, palun! předsedo. Eh, já jsem zpravodajkou k tomu návrhu, který se týká eh, namátkových. Suur tänu. Mina olen raportöör eh, selle, mis puudutab liidus liikuvate kommertsveokite tehnokontrolli. tegemist on praeguse kahe tuhande aasta direktiivi asendamisega, uute harmoneerit-, ütlustatud eeskirjadega, mida tehakse äh, aeg-ajalt pisteliselt lisaks äh, regulaarsetele kontrollidele. tegemist on äh, järelmeetmetega seoses valge raamatuga ja ka kahe tuhande ük-, kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kakskümmend liiklusohutuse strateegiaga, Euroopa Parlament on selle heaks kiitnud, see on kooskõlas ka kaks tuhat kakskümmend, äh, kakskümmend kakskümmend kakskümmend eesmärkidega ja samuti puudutab ka neid sõidukeid, kus, kuhu mahub rohkem kui kaheksa inimest, kolm koma viis, suuremad kui kolm koma viis tonni, ja mis sõidavad kiiremini kui kolmkümmend viis kilomeetrit tunnis. põhieesmärgiks on tagada see, et meil oleks paremad äh, kontrollid. kõigepealt on vaja paika panna riski hindamise süsteem, rohkem keskenduda nendele, kelle tulemused on olnud halvemad Äh, korralistel ülevaatustel. Need, kellel on head tulemused, nendel peavad olema eelistingimused. teiseks, uued tingimused peavad olema seotud äh, sellega, mis puudutab ka äh, kvalifikatsioone, kes neid ülevaatusi läbi viivad ja me peame tagama ühtsuse liikmesriikide lõikes ja, ja ebaõiglased tavad välistama ettepanekus on samuti esile toodud uued miinimumtasemed igale liikmesriigile, praegusel hetkel on see viis protsenti registreeritud äh, sõidukitest. kui leitakse puudusi, siis komisjon saab äh, paika panna äh, vastavad järelmeetmed, mille käigus on vaja siis eemaldada puudused Äh, pisteliste ülevaatuste läbivaatamispunktid. lisaks sellele on vaja koguda paremini andmeid liikmesriikidelt, meil on vaja ühte äh, sellist kontaktpunkti, kust on võimalik saada andmeid ja mille põhjal saab teha statistikat. kaks korda aastas edastatakse need andmed komisjonile. minu arvates on siin väga oluline see, mis on lisades, seepärast on komisjon välja toonud need äh, näitajad, äh, mida peab pisteliste kontrollide käigus äh, vaatama. lisa neli on eriti oluline. siin on eeskirjad, mis puudutavad ülevaatamise seoses ähm, koormaga, me peame vaatama, mis on see kaal, koorma kaal, sest kui tegemist on liigse kaaluga, siis mõjutab see otseselt liiklusohutust. ja lisaks liiklusohutusele puudutab see ka kulusid. mina tahaksin raportöörina rõhutada ka vedude organiseerijate vastutust, nad peavad võtma täieliku äh, vastutuse ja sõidukijuhid on tõenäoliselt ainult need, kes täidavad äh, omanike ülesandeid meil on vaja tagada sidusus direktiiviga kaks tuhat, kahe tuhande kuuendast aastast, mis puudutab seda teemat, kontrollide pikkus ei ja sõidurežiim on samuti olulised. mul on mitmeid küsimusi komisjonile. kas komisjonil on konkreetsed näitajad selle kohta, millise, mida endaga toob kaasa see, need muudatused siis räägitakse ka protsentidest, millele viitasin ma enne, viis protsenti. kas komisjonil on informatsiooni, millised riigid juba vastavad sellele nõudele ja kolmandaks, kontrollid vastavalt riskiprofiilile, seda on läbi viidud Ühendkuningriigis, nii palju kui ma tean, kas komisjonil on ka muid informatsioone teistelt liikmesriikidelt, kes võib-olla juba seda rakendavad ja millal võiks see Euroopa tasandil aset leida? minu järgmine küsimus puudutab neid tava, regulaarseid kontrolle ja neid ajavahemikke, jään ootama seda mm, kuulamist, mida me ette valmistame koos oma kaasraportööride ja variraportööridega, jään ootama seda tihedat koostööd suur tänu ja proua Savisaarne! juhataja, head kolleegid, lugupeetud komisjoni esindaja! tehnoülevaatuspaketil on oluline mõju nii liiklusohutusele kui ka keskkonnakaitsele. seetõttu tänan komisjoni, et nad selle ettepanekuga välja tulid ning loodan, et parlament lisab omalt poolt veel häid täiendusi sellele paketile. siinkohal mõned mõtted, millest lähtuvalt soovin koostada oma raportit sõidukite registreerimisdokumentide osas ja täiendada kogu tehnoülevaatuspaketi. esiteks, registreerimisdokumentide osas tahan täiendada direktiivi lisas, direktiivi lisasid nii, et tulevikus oleks registreerimisdokumentidel kajastatud ka informatsioon ülevaatuse kehtivuse kohta, nagu see on praegu juba osades liikmesmaades samuti on sama küsimust vaja täpsustada korralisi ülevaatusi käsitlevas määruses seetõttu leian, et ülevaatuse tõendid on vaja kaasas kanda ainult neil, kellel vastavat märget registreerimisdokumentides ei ole. teiseks leian, et tuleb kiirendada komisjoni ettepanekut riiklike andmebaaside loomiseks liikmesmaades, kus neid veel ei ole, ning samuti tuleb ambitsioonikamalt näha ette ka nende omavaheline ühildumine ehk loodan, et mitte väga kauges tulevikus on võimalik mis tahes liikmesmaas kontrollida teise liikmesriigi sõiduki andmeid ja ülevaatuse kehtivust. mõnes mõttes olen skeptiline, kui kiiresti me ses osas saame edasi liikuda. mäletame ju kõik väga selgelt, kui menetlesime direktiivi, mis käsitles piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta kui tugev oli nõukogupoolne vastuseis andmete edastamise lihtsustamiseks ja tulevikus ühtse andmebaasi loomisele. kolmandaks ei saa ma nõustuda komisjoniga selles osas, et kui sõiduk vahetab omanikku või registreeri, registreeritakse ta teises liikmesriigis, et siis on vaja uus ülevaatus teha. leian, et see ei ole otstarbekas, arvestades seda, et uue määrusega kehtestatakse ühtsed nõuded ning sõiduki tehniline olukord ei muutu sellega, kui sõiduk registreeritakse teises liikmesriigis või võõrandatakse teisele isikule neljandaks soovin veel täpsustada omandi üleminekut sõiduki võõrandumis- võõrandamisel käesoleval hetkel on mitmetes liikmesmaades kasutusel kord, kus omand läheb üle ostu-müügilepingu sõlmimisel ja uus omanik peab ise sõiduki oma nimele registreerima. kahjuks esineb juhtumisi, kus leping on sõlmitud ja sõiduki omand on justkui üle antud. ent uus omanik ei ole seda enda nimele veel registreerinud. kui aga on juhtunud õnnetus või uus omanik sõiduki juba ka uuesti maha müünud, uuesti maha müünud võib-olla, või väidab, et tal ei ole sellega midagi pistmist. samas saab vara, vanaomanik väita, et vastavalt lepingule ei ole ka tema sõiduki eest vastutav, kuigi registreerimisdokumentides on tema veel märgitud omanikuna. leian, et tuleb täpsustada registreerimisdokumentidel märgitud omaniku vastutust ja selle üleminekut sõiduki omanda, omaniku vahetumisel. ja lõpetuseks soovin meile kõigile konstruktiivset ja head koostööd. aitäh! aitäh, proua Savisaar Toomast! ja praegu mul on härra Örtul, äh, proua Duran ja proua äh, Chris Back. kas keegi soovib veel sõna? ja proua Duran, ma just teie nime mainisin. Markus, äh, te soovite ka, et ma paneksin teid nimekirja? Mr Downton. okei okay,, I start with Mr. hästi, kolleeg Härtsuk. aitäh, härra esimees ja suur tänu ka kolleegidele, äh, ka äh, kolleeg Kuunile, kes oma ettekande tegi. nüüd minu meelest on siin mõningaid punkte, mis on positiivsed, ma sooviksin neid lühidalt mainida ja siis lõpetuseks tuleksin veel paari-kolme asja juurde, mis on minu jaoks veel ebaselgeks jäänud ja ja sooviksin nende kohta infot saada komisjonilt. kõigepealt ma leian, et õige on see, et mis puudutab tehnoülevaatusi, et siis äh, tulevikus tuleks äh, sinna ähm, hõlmata ka haagised ja ka väikesõidukid, sellepärast et äh, praegu on selline olukord, äh, kus suur osa surmajuhtumitest äh, leiab aset just nende sõidukitega ja seetõttu on oluline, et me tegeleksime selle teemaga. ja positiivne on ka see, et mis puudutab teabevahetust ähm, ähm, ülevaatuspunktide ja registriametite vahel, liikmesriikide vahel, et see paraneb sellepärast et praegu umbe- viis protsenti kuni kaksteist protsenti ähm, äh, müüdavatest autodest, ähm, et nende puhul on äh, ähm, läbisõidumeerikud manipuleeritud. ja seetõttu on oluline, et ka tehnoülevaatuse kataloogia harmoneeritaks et ei tekiks mingit sellist äh, tehnoülevaatuse turismi nii-öelda, et minnakse sinna liikmesriiki, kus tehnoülevaatus saab lihtsamini äh, läbi tehtud. ja mida ma põhimõtteliselt toetan, aga mille mõtet ma päris ei mõista, on järgmine. kui ma õigesti aru sain, siis olukord on praegu selline, et äh, väljaõpe ja koolitus peab olema, peab samuti rõhutamist leidma ja tehnoülevaatuse läbiviijate koolitus tuleb parandada, harmoneerida, aga ma sooviksingi teada, et, et kes siis tohib mida kontrollida, nimelt ähm, näiteks kas ähm, töökoja tehnik, kes ka autosid äh, remondib, et kas siis tema teises ähm, selle töökoja ähm, ruumis võib siis ka tehnoülevaatus läbi viia, minu meelest see oleks väga problemaatiline, mis puudutab nüüd koolitust või väljaõpet ja, ja vastavaid nõudmisi selle ähm, spetsialistile, siis ma leian, et, et siin tegelikult standardid viiakse allapoole. ja ma tooksin ühe näite, näiteks kutsekvalifikatsiooni direktiivi puhul meil on hoopis teistsugune vastupidine trend seal soovitakse, et koolitusaeg kest- äh,, oleks maksimaalselt kaksteist aastat ja, ja siin minnakse vastupidist teed. ja seetõttu ma ei saa täpselt aru sellest ja loomulikult sellega peaks tegelema mitte meie komisjon, aga sellegipoolest ma tõin lihtsalt näite, et siin on vastuoluga tegu ja ma tuleksin siin nüüd küsimuse juurde, mille ma soovisin esitada Euroopa Komisjonile ja ma loodan, et nad saada, saavad sellele vastata nimelt Euroopa äh, Komisjon põhjendab, et äh, seoses tehniliste puudustega umbes viis koma seitse eh, protsenti eh, ohvritest eh, tekib. ja samas, kui vaadata Saksamaa vastavate ametiasutuste statistikat, siis nemad väidavad, et seoses tehniliste puudustega on null koma viis protsenti liiklusohvritest tekkinud, nii et võib-olla komisjon oskab seda kuidagi põhjendada ja ma lugesin ühest dokumendist ja ma, ma palun, parandage mind, kui ma olen valesti aru saanud, et kui sõidukit vahetatakse näiteks müügiteel, siis tuleb äh, uuesti läbi teha uus tehnoülevaatus. ja minu meelest, kui ma õigesti aru sain, see läheb liiga kaugele ja miks? sellepärast, et ei äh, tehnoülevaatust ei tehta ju mitte juhile, vaid sõidukile ja kui sõiduk on just läbinud tehnoülevaatuse, siis minu meelest, kui sõiduk vahetab omanikku, siis ei peaks uuesti hakkama seda, sellele sõidukile tegema tehnoülevaatust ja minu meelest on see väga ka kriitiline eh, punkt see, et et komisjoni ettepanekus on kirjas, et alates seitsmendast aastast tuleb iga-aastaselt tehnoülevaatus läbida ja sellepärast me ju teame, et mida eh, vanem sõiduk on, siis äh, alates seitsmendast äh, aastast peavad need sõidukid iga-aastaselt tehnoülevaatusele minema, see on ka minu meelest problemaatiline punkt, aga minu meelest äh, muudele küsimustele ma sain oma vastuse, aga sooviksin nendele küsimustele ka vastust, aitäh. härra Benjon, jah, me viime ka tehnoülevaatused igapäevaselt läbi. jah, ma tegelikult soovisin selle kohta ka paar sõna öelda oma sõnavõtu lõpus aga ma ei äh, sooviks siin eitada kõike, mida härra Ertug ütles, sest tema ka mainis väga paljusid asju, mis on mullegi muret tekitanud. ma mõistan, miks komisjon soovib äh, just selle ettepanekuga välja tulla. sest äh, piiriülene kaubandus ju hoogustub ka mootorsõidukite osas ja, ja me näeme, et ühtse turuga sõidukite liikumine äh, suureneb, nii et ma saan aru sellest põhjendusest, äh, miks komisjon on sellise ettepaneku teinud. et siin on tuldud vastu nendele liikmesriikidele, kus see režiim nii-öelda on kõige rangem ja seetõttu põhimõtteliselt ma olen selle ettepaneku sisuga, eesmärkidega nõus, aga, aga äh, siin on päris palju agasid ma täpselt äh, ei näe mitte ühtegi põhjust, miks peaks äh, kohaldamise ala mm, laiendama tehnoülevaatuste puhul, mis puudutab siis äh, haagiseid. ma sooviksin teada, kui palju õnnetusi või liiklusohvreid on tekkinud seetõttu, et haagised on puudulikud ja, ja ma eeldan, et see ei ole null koma viis protsenti äh, Saksamaal. ja et mis puudutab haagistega, haagiste põhjustatud äh, liiklusohvreid, siis ma ei tea, kuidas seda mõõdetakse. ja oleks äärmiselt kulukas äh, siia kohaldamisalasse liita ka haagised. ja yeah seetõttu haagised ähm, ei peaks olema osa sellest ettepanekust ja ja ma kuulsin ka, et nõukogu on üritanud, et kaasataks ka äh, traktorid, mille valimistaja kiirus on äh, rohkem kui viiskümmend kilomeetrit tunnis, mitte nelikümmend kilomeetrit tunnist. sellepärast, et praktiliselt kõik äh, kaasaegsed traktorid äh, suudavad äh, liikuda kiiremini kui nelikümmend kilomeetrit tunnis. nii et ma, minu traktori valmistaja kiirus on nelikümmend kaks kilomeetrit tunnis. nii et kui traktorid ka soovitakse siia kohaldamise alla, kohaldamisalale tuua, siis see oleks viga, sest kes hakkab neid kontrollima, tehnoülevaatust tegema ja kui kaugele tuleb üldse sõita selleks, et ühne tehnoülevaatus teha, sellepärast et äh, tihti kohalikud tehnoülevaatuspunktid on liiga väikesed ja seetõttu tihtipeale peab sõitma riigi teise otsa, et teha tehnoülevaatus traktoritele. ja ja mis puudutab ähm, ajaloolise väärtusega äh, sõidukeid, ma ei tea, kas siin on selliseid huvilisi nagu mina, aga me peame selle probleemi lahendama, mis on seotud ajalise väärtusega sõidukitega, eriti mis puudutab siis originaalseid või eh, esialgseid osi, originaalosi. nii et ma usun, et kindlasti on mingisugune Euroopa õigusakt, eh, mis käsitleb ka seda küsimust. ja Äh, kindlasti me peaksime leidma lahenduse ka ajaloolise väärtusega sõidukitele. nüüd, mis puudutab, kas tegu peaks olema direktiivi või määrusega, siis mina leian, et määruse to toetamine on tõesti kasulik, kui tegu on miinimumstandardite määrusega ma ei saaks öelda, et Ühendkuningriik sooviks minna tagasi kaheaastaste tehnoülevaastuste juurde või siis, et mõningad liikmesriigid nõustuksid iga-aastaste tehnoülevaatustega, nii et see on tõesti äh, äh, ebarealistlik, nii et kui tegu on määrusega, siis tegu on miinimumstandardeid äh, kindlaks määrava määrusega. ja praegu on see ettepanek liigagi ettekirjutav ja yeah ma loodan, et see lõppettepanek arvestab ka erinevate liikmesriikide erisüsteemidega ja nende eripäradega. Ühendkuningriigis me kasutame ka nii-öelda kohalikku ähm, töökoda, kus tehakse nii tehnoülevaatus kui ka autoremonti ja tõesti väga-väga palju tehnoülevaatusi leiab aset just töökodades, aga samas paljudes liikmesriikides on ka eraldi tehnoülevaatuspunktid nii et äh, ükskõik, milline see äh, ettepaneku lõppversioon saab olema, tuleb leida lahendus äh, nende kahe süsteemi vahel, aga ei saa lähtuda ainult ühest või teisest liikmesriigi süsteemist. ja lõpetuseks, mul käis külas teabevahetuse raames ka tootjate ja tehnoülevaatuste esindaja ja nad ütlesid, et nemad on jäänud välja selles osas, et kes saab infot Äh, diagnostika kohta. sellepärast, et tehnoülevaatuspunktid saavad äh, seda infot, aga, aga tootjad ei saa. ja samas ülevaatuspunktid saaksid seda infot ka kasutada ja seega tootjad soovisid, et ka nemad äh, oleksid sinna teabevahetussüsteemi kaasatud, nii palju siis praeguseks, aitäh! aitäh! proua Duran, palun! aitäh! mõningad üldised märkused nende kolme teksti kohta. ma olen nende suhtes üsna positiivselt meelestatud, sest ma arvan ka, et äh, liiklusohutuse küsimused, aga ka keskkonnakaitse küsimused on äärmiselt olulised ja see on võimaluseks äh, äh, liikuda edasi ka peen-, mm, peenosakeste, mitte üksnes CO kahe osas. mis me peame aga olema tähelepanelikud, ma juhin meie tähelepanu sellele, et me ei Mm, et me ei suurendaks halduskoormust, mis ähm, äh, tapaks need äh, õigusaktid. mis puudutab äh, üldisi märkusi, siis sa rääkisid just haagistest, ma olen, ma ei ole eriti nõus eelkõnelejaga, ehkki ma soovin rohkem teavet ja meil on kindlasti abi kuulamistest, aga a priori on haagiste küsimus ka küsimus, mis puudutab e-, ebaõiglast konkurentsi, haagiseid veavad ju tra-, veoautod ja traktorid ja seal on võimalik äh, mööda minna nendest äh, tingimustest, mis äh, kehtivad vedajatele ja vedajad igal juhul kurdavad selle üle, et traktorit, teatavate põllumajandustraktoritega on võimalik ka vedada haagiseid meil Belgias äh, kui praegu seda õigusakti kohaldama hakatakse, äh, ei muudaks see mitte midagi, meil on täpselt see süsteem, et äh, kõigepealt on neli aastat tehnoülevaatuse vahe ja siis kaks aastat ja siis üks aasta mis puudutab äh, mootorrattaid, siis äh, huvitav oleks äh, kuulata mootorratturite arvamist, sest nad vaidlevad vastu mõningatele arvudele, aga kahjuks on need arvud, mis puudutavad vigastuste raskusastet ja vigastuste arvu äärmiselt suured ja väga oluline oleks äh, teada seda, kas äh, tihedam tehnohooldus äh, parandaks olukorda või siis ei muudaks mitte midagi, tooks endaga kaasa lihtsalt äh, suuremad kulud. mis puudutab kulusid, mida mõned siin mainisid, vaja on loomulikult vältida ebaproportsionaalseid lisakulusid, aga siiski ohutusel on oma hind ja õhukvaliteedil on ka hind ning Äh, ükskõik millise sõiduki omamine äh, tähendab seda, et sellega ka kaasnevad kulud, kulud selle ülalpidamiseks, äh, juhiloa saamiseks ja selleks, et ähm, et äh, tagada õhukvaliteet, selleks et tagada enda ohutus ja teiste ohutus. ja ma arvan, et see argument, et vaja on vähendada kulusid, et see ei ole iseenesest argument, see on teisejärguline argument, vaja on äh, kulusid piirata, aga mitte mingit küsimust ei ole selles, et äh, see maksab, et kui, ka see, kui inimesed saavad vigastada või surevad, ka sellel on oma hind ühiskonna jaoks mis puudutab andmevahetust, ma arvan, et äh, see on äär, äärmiselt oluline, äh, see kolmas tekst, äh, ehkki ma kahtlen selles, et kas meil õnnestub parandada andmete kvaliteeti, et need andmed oleksid võimalikult võrreldavad. meil, me oleme väga huvitatud sellest, et need andmed oleksid äh, võrreldavad, aga probleemiks on just see, et neid andmeid äh, kogutakse väga erinevalt, neist ei ole võimalik korralikke järeldusi teha, aga meil on vaja just see saavutada, et äh, andmed oleksid harmoneeritud äh, ja see käib ka li-, sõidukite liikuvuse kohta, mis ju liiguvad üle Euroopa Liidu, et mingit huvi ei ole meil selle vastu, kui äh, meil on sellised erinevalt kogutud erinevad andmed, millest ei ole mingit kasu. Need olid siis mõningad märkused minu poolt ja nagu ka kõik teised variraportöörid olen ma huvitatud äh, sellest, et kuulata erinevaid argumente. Euh, proua Krispek, aitäh, ma teen üsna lühidalt, äh, räägin üldiselt kolmest tekstist. me kõik oleme nõus komisjoni poolt äh, esile toodud eesmärkide ja muredega äh, või liiklusohutus, äh, mm, arvud on väga muljetavaldavad ja keskkonnakaitse, ma räägiks kolmest teemast ja teeks ühe ettepaneku, mis osaliselt tähendab seda, et me tuleme tagasi selle arutelu algusesse, mida me just kuulsime ja tegemist saab olema kindlasti sisuliselt väga huvitava tööga. minu esimene küsimus puudutab siis teemi loomist, mis on äh, riiklik äh, süsteem, et need äh, tehnokontrollid peaksid siis eelkõige käsitlema neid ettevõtteid, millel on rohkem probleeme ja mit-, nii palju ei ole vaja tegeleda ettevõtetega, mis äh, Eh, millega on asjad korras, nii et eh, vaja tuleks, välja tuleks siis eh, valida need ettevõtted, millega on probleeme. mina olen valitud valimisringkonnast, kus on kolm naaberriiki, üks neist ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, meid väga huvitavad need piiriülesed küsimused, aga siin määruse eelnõus ei ole välja töötud, toodud see, et kas see käib ka äh, Äh, selliste sõidukite kohta, mis äh, on registreeritud mõnes teises äh, riigis, ükskõik kas tegemist on siis Euroopa Liidu liikmesriigiga või mitte, et see tähendaks diskrimineerimist, et see võib-olla oleks mõttekas ja tõhusam see, kui meil oleks üle-euroopaline register, miks mitte midagi sellist nagu äh, on ähm, äh, veokijuhtide kohta ja mis puudutab nüüd tehnoülevaatust, siis äh, siis äh, komisjoni ettepanekus on öeldud, et, et kui kui ei ole tulemused olnud piisavad, et siis võib läbi viia täiendavaid kontrolle, kas äh, äh, koha peal või siis liikuvate sõidukite puhul. kolleegid juba on äh, rääkinud sellest, et võtta tuleb arvesse struktuurilisi piiranguid, riiklikke piiranguid. kui mina võtan nüüd näiteks Prantsusmaa, siis meil on viissada 500 tehnoülevaatuse punkti, mis äh, on mõeldud veoautodele, aga enamus neist on kümne kilomeetri kaugusel nendest piirkond-, kohtadest, kus tavaliselt neid kontrolle läbi viiakse. Saksamaal näiteks ei ole selliseid mobiilseid kontrolle ja meil ei ole selliseid mobiilseid kontrolle nagu Saksamaal ja äh, kui me peaksime neid äh, juurutama, siis tähendaks see meie jaoks väga palju äh, väljaminekuid ja see tekitaks äh, probleeme. ja selle elluviimine oleks raske. ning kolmas probleem, mis minu meelest on rohkem meie õigusaktide tõhususe probleem, see puudutab äh, äh, koorma kinnituse kontrolli. praegu ei ole mitte mingeid Euroopa reegleid, mis äh, kehtiksid veoautode koorma kinnitamisele, võib-olla oleks seega mõttekas see mingis ähm, seadusandlikus tekstis paika panda, panna ja siis äh, teises, teise etapina võiks tegeleda siis selle kontrollimise ja sanktsioonidega. ning lõpetuseks ma, äh, ma olen nõus kolleegi ja sõbra Phil Benjoniga, et kas äh, selline mm, paindlikuma õigusakti valik nagu direktiivi valik äh, kas see oleks äh, nagu mõistlikum ja võimaldaks meil äh, suuremat paindlikkust äh, või siis oleks mõistlikum valida siiski määrus, meil oma koduriigis saab igal juhul selle tekstiga olevat, olema väga palju probleeme. härra Ferber, ma to-, nimetan ainult mõnda märksõna, me peaksime kogu selle paketi puhul küsima endalt, et kas määrus on õige instrument Ähm, see tähendaks ju täielikku õiguslikku harmoneerimist, aga me just kuulsime, kui e-, erinevalt ja samas kui hästi probleemid on lahendatud, kui asjad on igal pool korras, siis ei ole määrust vaja, piisaks ka sellisest direktiivist, nagu meil on. palju olulisem oleks see, et me jõuaksime lõpuks ometi õige, korralike standarditeni, mis puudutab tehnokontroll, ülevaatuse kvaliteeti ja intervalle, see on äh, liiklusohutuse jaoks olulisem kui see, et kui tihti mm, äh, tehnoülevaatust läbi viiakse. eelmisel nädalal osalesin Strasbourgis ühel üritusel, mis puudutas tahograafe, ma arvan, et äh, see peaks käima pigem registreerimisõiguse kaudu. Ähm, meil on praegu sellised tehnilised lahendused olemas, mis vähendaksid äh, tahomeetrite kerimist. tehnokont-, ülevaatusel on võimalik ainult kontrollida, et mis on tahomeetri näit, aga kas seda on keritud või mitte, seda ei ole võimalik kindlaks teha ning ma tahaksin veel ühe teemaga välja tulla, sellepärast et ma olen oma fraktsiooni äh, raportöör, see puudutab kohapealseid kontrolle liikuvate sõidukite puhul. siin tuleb ka küsida, et kas äh, vaja on määrust ja kas äh, direktiivist ei piisaks, me peame kõigi kolme teema puhul seda intensiivselt arutama, me peame küsima ka seda, et kuidas me saame hoolitseda selle eest, et kõigis liikmesriikides viidaks läbi sama palju kontrolle, ma arvan, et selles valdkonnas on vaja rohkem harmoneerimist kui äh, nende teemade puhul, mida komisjon on välja toonud. meil on vaja ka riskianalüüsiga tegeleda. ma arvan, et Äh, äh, liikuvate sõidukite puhul läbi viidud kontrollide puhul ei saa me järeldada mingeid väga konkreetseid järeldusi teha, et mõne ettevõtte äh, sõidukid on halvemas olukorras, et see tähendab põhimõtteliselt loto mängimist nii, et numbrid on juba ette teada, meil on vaja siin rangemaid reegleid ning kolmandaks on küsimus, et kuidas me saame kogu Euroopas usaldusväärseid tulemusi, kui me vaatame praeguseid äh, statistikaid, siis äh, tundub, et äh, mõningates liikmesriikides on tulemused halvemad, aga kui me vaatame, kui tihti kontrolle läbi viiakse, siis seal viiakse ka rohkem kontrolle läbi lihtsalt. nii et riski hindamissüsteemidega ei saa halvemasse olukorda seada neid, keda lihtsalt tihemini kontrollitakse, me peame seda kõike arvesse võtma ja seetõttu näen ma, et siin on vaja väga palju muutusi sisse viia, et meil on selleks, et me saaksime sellise õigusakti, mis oleks eh, ka teostatav, mis parandaks liiklusohutust, aga mis ei tooks endaga kaasa seda, et mõningates valdkondades väljendatakse kahtlusi, mis reaalsusega ei kattu, aitäh. härra Tandon. aitäh, ma arvan, et need kolm teksti Äh, on äh, mõningates äh, aspektides liiased ja et meil on vaja mõningaid asju paindlikumaks muuta, paljusid asju on siin juba öeldud, ma neid üle kordama ei hakka. oluline on muidugi liiklusohutus, oluline on tehniline seisukord ning tehnoülevaatuse küsimus on minu meelest äärmiselt oluline. koolitus personalikoolitus, personali sõltumatus ja tehnoülevaatuse tegijate vastutus on aspektid, mida tuleks süvendatult käsitleda võrreldes komisjoni ettepanekuga. vaja on äh, läbi viidud kontrollide tagajärgi, tagajärgide eest vastutus võtta, vaja on äh, olla sõltumatu ülevaatuse tegemisel ja komisjon siin ajab äh, segi mõned asjad, äh, kontrolli, ülevaatuse teostajatele antakse selline lihtsalt äh, ülesanded, mis, selline vastutus, mis tegelikult peaks käima kaasas haldussektoriga äh, ja mis puudutab mootorrattad, siis mm, mootorrattad, mootorratturid tõesti on mures selle teksti pärast, ma olen vaadanud mõningaid statistikaid, mis erinevad komisjoni statistikatest ja mm, see on äh, juttu ka mootorrattaõnnetuste äh, hooajalisusest ja rehvidest. tundub, et äh, paljud mootorratturid talvituvad ja tulevad välja kevadel. ja kohati ei ole nad oma rehve korralikult äh, täis pumbanud ja tundub, et äh, teisel äh, trimestril aastas te-, on rohkem mootorrattaõnnetusi. see seab küsimärgi alla komisjoni järeldused, et mootorrattad iseenesest on ohtlikud ja mis puudutab nüüd äh, registreerimisdokumente ja tehnoülevaatust, tekstid on liiga restriktiivsed, kõigil riikidel on praegu rahalisi probleeme, vaja on kindlasti äh, andmevahetust edendada, aga vaja on äh, kasulikke andmeid, et kas tehnoülevaatus on läbitud või mitte ja kui on vaja, siis on vaja andmevahetust, aga ma ei arva, et meil oleks väga keerulist äh, andmevahetussüsteemi vaja luua, mis võimaldaks kõiki andmeid vahetada, ehkki meil on vaja ainult mõningaid andmeid. suur tänu, härra Tantan. nüüd kõige olulisem küsimus on siin just Haagis suvilate küsimus, sellepärast et paistab, et praegu mingit tehnoülevaatust nendele ei tehta. nüüd järgmine kolleeg. ja herzlichen dank um.... Ähm, Stenberger, suur tänu mina tuleksin kõigepealt selle juurde, mida ütles kolleeg Ferber. mis minule kõige suuremat huvi pakub selle küsimuse juures, on kõigepealt ülevaaduste kvaliteet ja teiseks intervall ja kolmandaks ähm, sagedus. nii et need on kolm väga olulist elementi ja loomulikult siin on vaja kriteeriumite seada ja me peame need kindlaks määrama, see on täiesti selge, aga kui see meil ei õnnestu, kui meil ei õnnestu siin mõistliku eesmärgini jõuda, siis äh, muutub olukord suhteliselt keeruliseks ja mina olen natukene teisel arvamusel, kui me räägime äh, sellest õiguslikust kvaliteedist, sellepärast et kui ma vaatan viimastel aastatel, kuidas on äh, Euroopa Liidu õigusakte liikmesriikides rakendatud, siis see rakendamine on nii erinev, et see Euroopa Liidu tasandi õigusaktide lisandväärtus on praktiliselt kaduma läinud, aga loomulikult ma mõistan nende liikmesriikide kartusi, kus kontrolle tehakse väga rangelt ja tihti ja sagedasti, et nemad loomulikult ei soovita oma sellist äh, ranget kontrollisüsteemi äh, kaotada ja see on ka äärmiselt oluline liiklusohutuse jaoks. aga nagu öeldud, äh, mul on teatav probleem sellega tekkinud ja minu jaoks on oluline keskkonnakaitse kriteeriumite puhul see, et äh, me peame tagama selle, et oleks kaasatud äh, suurem hulk kriteeriume, sellepärast et need, mis siin ettepanekus praegu kirjas on, nendest ei piisa. ja veel üks äh, probleem on lahenenud tänu tehnilise arengule, et varem paljud remontisid ise oma autosid ja siis tekkis loomulikult tehnoülevaatuste puhul, et et kas need remondid, parandused läksid läbi või mitte ja eh, tänapäeval selline asi enam võimalik ei ole. aga minu jaoks see on eh, probleem, nimelt need elektroonilised protokollid, mis koostatakse, siis eh, need ei ole isegi loetavad spetsialistidele tihtipeale. nii et nii et asi tuleks äh, lahendada selliselt, et see oleks ka äh, vähemalt pooleldi äh, loetav ja võrreldav, sellepärast kui see võrreldav ei ole, siis siis äh, transiitriikidel nagu meie on kindlustusjuhtumite puhul ähm, kahjumid, sellepärast et tegu on selliste keeruliste olukordadega. ja selles plaanis ma sooviksin parandusi näha ja nüüd, mis puudutab neid Haagis suvilaid, äh, siis selle kohta ma ei oska midagi öelda, siin äh, tegu on probleemiga. ja kuidas ähm, seda probleemi lahendada, siis ma loodan, et tulevastes aruteludes me leiame lahenduse, aga minu meelest kaaluda tuleb ka seda kolme koma viie tonni piiri. et me peaksime seda täpsemalt kaaluma ja väikemopeedid ja kolmerattalised äh, mootorsõidukid, siis siin kindlasti tuleb äh, jällegi see vana arutelu, et millistes liikmesriikides sellised asjad üldse on olemas ja millistes mitte, aitäh. kolleeg äh, Kostjanidis, te soovite vist esitada küsimuse? Thank you, Chair. Indeed, quite, quite a number of, uh, of comments. komisjoni esindaja, palun. jah, tõesti väga palju küs-, palju küsimusi esitati ja ma ütleksin, et algus on väga väga positiivse algusega, mis puudutab äh, liiklusohutuse aspekte ja see loomulikult ei ole meile üllatav, sest me oleme juba arvestanud sellega, et teie komisjon ja ka see institutsioon on väga toetav olnud ja meile ka suureks abiks olnud liiklusohutuse tagamisel. nüüd, kui me vaatame neid teel aset leidvaid kontrolle, siis siin on mõningad detailid ka ära toodud, et see üldine äh, protsendimäär äh, Euroopa Liidus on umbes seitse protsenti ja me oleme väga selgelt öelnud, et see viid, meie oleme välja pakkunud viis protsenti ja see on tõesti väga konservatiivne number, aga, aga see on tõesti miinimum, kui me vaatame kõiki kolme ettepanekut, sellepärast et me näeme, et liikmesriigiti on väga suured erinevused ja selline üksikasjalik äh, loetelu on ära toodud ka mõjuhinnangus. nüüd äh, riskianalüüs, ohuanalüüs, seal meil on praegu ainult üks liikmesriik, kes äh, on ametlikult seda taotlenud ja see on Ühendkuningriik. ja me teeme ettepaneku, et seda kohaldatakse igal pool Euroopa Liidus, sellepärast et meil on äh, tugevaid tõendeid selle kohta, et see tooks endaga kaasa äh, suuri parandusi, mis puudutab tehnoülevaatuste kvaliteedi kontrolli ja ja mis äh, võimaldaks meil ka piiratud ressursse ära kasutada ja see on kindlasti probleemiks kõikides liikmesriikides. nüüd, mis puudutab äh, riskianalüüsi parandamist, siis loomulikult tuleb äh, parandada teavet ja, ja teabevahetust ja see on ka ettepaneku üheks osaks. ja me ei sooviks, et seda kuidagi lahjendataks. andmed ei, ei rajane mitte riiklikel andmetel, vaid see rääneb korrektsetel andmetel ja mis tulene, tulevad ettevõtetest, ähm, kellel on vastavaid andmeid, mis puudutavad siis erinevaid liiklusohutuse aspekte ja kui tekstis on segadus tekkinud, siis loomulikult me võime sõnastust muuta selgemaks, täpsustada, kuid sellegipoolest me sooviksime selle ettepaneku juurde jääda. ja see puudutab siis ka tehno, uut tehnoülevaatust, kui, kui sõiduk on muutnud ähm, omanikku, et, et vastupidi, eh, selle ettepaneku eesmärgiks on parandada harmoneerimist ehm, üle-euroopaliselt selleks, et et vastastikune tunnustamine eh, aset leiaks. ja üks asi, mis on väga palju tähelepanu saanud, on see, et me peaksime keskenduma mitte ainult iga-aastastele äh, ülevaatustele, vaid mõningatele põhjustele, et äh, siin tuleb vaadata ka proportsionaalsust. Äh, härra Kuhn just rõhutas seda, et tuleb vaadata sõiduki läbisõitu, kilometraaži. et see oleks võib-olla lahendus sellele arutelule. nüüd nüüd see kümne kilomeetri eh, piirang, kus see ülevaatuspunkt peaks asuma, siis eh, see on jällegi üks oluline element, jah, tõepoolest kõik, mitte kõikides liikmesriikides ei ole mm, võimalust eh, sellise tihedusega ülevaatuspunktide taristut välja ehitada, aga seetõttu me oleme ka soovinud neid Äh, mobiilseid üksusi kasutada. et ähm, me oleme ka näinud, et need liik-, liikuvad ülevaatuspunktid, äh, mobiilsed ülevaatuspunktid liikmesriikides, kus see on olemas, äh, nad on tõesti väga kasulikuks osutunud. ja mis puudutab nüüd jällegi läbisõitu, siis see on oluline aspekt ja siin ei ole tegu mitte ainult pettusjuhtudega, vaid see on seotud ka liiklusohutusega ja meie leiame, et see ettepanek on heaks võimaluseks selleks, et äh, jõustada vastavaid mehhanisme, mille eesmärgiks on võidelda selliste pettuse liik-, liikidega. oluline on see, et ja, ja viis, kuidas äh, kinni, tagada, et ähm, läbisõitu näidikut ei ole manipuleeritud, on just see, et kontroll viiakse läbi äh, regulaarselt. ja veel üks oluline aspekt, mida me soovime veel täpsustada oma ettepanekus, on seotud küsimusega, mis puudutab võimalikku huvide konflikti nende vahel, kes Ähm, remondivad autosid ja äh, hooldavad autosid ja nende vahel, kes viivad läbi tehnilist ülevaatust, nii et me ei soovi siin mingit äh, ühte mudelit välja töötada kogu Euroopa Liidu jaoks. kuid äh, kindlasti me peame seda tekstit täpsustama selliselt, et, ähm, et jah, liikmesriigid peavad jõustama mm, osa põhimõtetest selleks, et tekiks selline nagu turva vöönd tehnoülevaatuste inspektorite ja sõiduki hooldajate vahel. ja et ei tekiks huvide konflikti. ja mis puudutab kohaldamisala, siin toodi ka välja paar väga olulist elementi. meie leiame, et meil on väga väga tõsiste põhjustega tega-, miks minna kaugemale kohaldamisalas, et mootorrattad on näiteks üheks näiteks. et meil on olemas vastavad andmed. teiseks mootorrataste valdkonnas me oleme näinud äh, väga suurt arengut viimastel aastatel ja ka teie institutsioon on äh, siin sel äh, vastava režiimi heaks kiitnud, mis mis ähm, võimaldab äh, suurt osa mm, kaasaegsest äh, tehnoloogiast integreerida ka mootorratastele. ja seetõttu tuleb äh, ka kaaluda, et ka sellised mootorsõidukid jääksid selle tehnoülevaatuse kohaldamis, tehnoülevaatuspaketi kohaldamisalale. nüüd ähm, haagised, jah, nende kohta meil on vähem mm, andmeid aga need arutelud, mis me oleme pidanud äh, riiklike ametkondadega, siis äh, nendes aruteludes on tunnistatud, et tegu on ähm, aspektiga, mis ähm, mõjutab liiklusohutust ja see puudutab ka haagiseid. mõned, äh, mõndades liikmesriikides kahjuks haagised, haagiseid ei registreerita mootorsõidukitena ja seetõttu nad vaatavad ähm, seda ettepanekut just äh, halduskoormuse vaatevinklist nii-öelda. ja selleks, et äh, seda mm, õigusakti üle võtta, siis tõepoolest tuleb registreerida kõik haagised. aga et tegu on liiklusohutusliku aspektiga, siis seda mm, ei ole keegi eitanud. nüüd traktorid. Äh, siin tuleb samuti täpsustada seda teksti, et loomulikult me, meie eh, sihtrühmas ei ole traktorid, mis vahetevahel liiguvad maanteel, vaid meie sihtrühmas on need trans-, need traktorid, mis transpordi eesmärgil eh, tihti liiguvad eh, maanteedel ja seetõttu me leiame, et selliseid traktoreid tuleb ähm, kontrollida samadel alustel nagu teisi mootorsõidukeid. nüüd ajaloolise väärtusega sõidukid, jah, tõepoolest ka siin tuleb teksti täpsustada selleks, et, et me ei nõua originaalosasid, vaid äh, me nõuame alternatiivseid sarnaseid osasid, mis võimaldavad äh, tehnoülevaatust läbi viia. ja lisaks sellele ettepanek toob välja ka väga olulise mm, menetluse, nimelt et et kõik sõidukid, mis on vanemad kui kolmkümmend aastat, nemad jäävad selle režiimi alt välja ja see on üheks oluliseks muutuseks võrreldes praeguse režiimiga, mis ei, ei ole nii selge selles küsimuses. nüüd erinevad äh, instrumendid, äh, direktiiv või määrus, mul on väga hea meel äh, kuulda, et kolleegid seda punkti puudutasid meil on, meie jällegi toetame määrust, meil on ka väga tugevad argumendid selle kasuks, sellepärast et mm, praegu on tegu direktiiviga ja seda on väga keeruline rakendada, arvestades äh, liikmesriikide erinevustega, aga tegu on miinimumstandardite määrusega ja kui me arvestame selle aspektiga, siis äh, ma arvestan äh, teie seisukohad, et jah, tõepoolest siin on veel ruumi selleks, et teksti täpsustada ja et vähemalt nende kõige kriitilisemate küsimuste puhul, mis puudutab neid kolm ettepanekut, siis siin me tõesti räägime ainult miinimumstandarditest. teabevahetus. et mingit probleemi ei ole loomulikult teabevahetuse Ähm, teabevahetuse sihtrühma laiendada, et siia kaasata ka ülevaatuspunktide varustuse tootjad ja me, see on tõesti meie viga, et me ei ole neid kaasanud. ja loomulikult on ka meil väga hea meel teha teiega koostööd selleks, et ka andmete võrreldavuse taset parandada, selleks et tagada, et iga liikmesriigi äh, haldusasutus, iga kolmas osapool saab kõige paremini, paremal viisil ära kasutada neid andmeid, mis äh, olemas on. ma arvan, et äh, ma olen vastanud kõikidele kommentaaridele, mis esitati nüüd, mis puudutab äh, numbreid, need on mõjuhinnangus olemas ja me teeme neist kokkuvõtte ja edastame selle sekretäriaadile, et et te saaksite siis täpse ülevaate nendest kommentaaridest. aitäh, komisjon ja kas äh, raportorid soovivad veel kord sõna võtta? härra Kuhn. Oh, teen väga lühidalt. ma arvan, et äh, me äh, samm-sammult ründame neid struktuure, tehniliste standardite tõstmine ühtsele tasandile on põhiliseks eelduseks milliseid äh, osi kontrollitakse, see on fikseeritud äh, ülevaatuse läbiviija sõltumatus ja kvalifikatsioon mängivad rolli, äh, ülevaatuste tegijate koolitus ja väljaõpe, siis komisjoni esindaja just rääkis ülevaatuse läbiviimise seadmetest ja järelkontroll ja liikuvate sõidukite kontroll ja see, et Põhja-Rootsis on pigem tõenäoline kokku põrku-, põrkuda põdra kui vastu tuleva sõidukiga, seda tuleb ka arvesse võtta ja kaherattaliste sõidukite aspekti peame ka silmas pidama. ja huvitav oleks komisjoni kohta saada, äh, komisjonilt saada Itaalia kohta andmeid, kes kehtestas kaherattalistele sõidukitele kahe tuhande üheksandal aastal äh, tehnoülevaatuse nõuded, kas see on parandanud äh, olukorda ja kilometraaž, äh, me pea, meil on vaja lihtsalt kindlustuste riskihinnanguid. Nemad alati küsivad väga konkreetselt, et kui palju te aastas läbi sõidate. ma ei tahaks siin arvesse võtta mitte, mitte üksnes sõiduki vanust, vaid ka läbisõitu. rohkem märkusi mul ei ole. Mrs Savisaar, did you want to say anything? proua Savisaar, kas te soovite midagi lisada? härra esimees, äh, mul on ainult väike kommentaar komisjoni mm, kommentaaridele. et me võtame eelduseks, et me kehtestame selle paketiga ühtsed tehnilised nõuded moot-, e, kõikidele mootorsõidukitele, mis Euroopa Liidus liiguvad. me kehtestame ka enam-vähem ühesugused nõuded, ühtsed nõuded ähm, ülevaatajatele, nende kvalifikatsioonile ja nii edasi siis jääb mulle arusaamatuks, et, äh, et miks me peame siis hakkama seda äh, seda ülevaatust uuesti tegema alati, kui me liigume ühest riigist teise või kui me, kui aut- või sõiduk vahetab omanikku. kui meil on ühtsed nõuded ja seda tehakse igas riigis ühtemoodi, siis ma ei saa aru, miks me, miks te räägite siis, et siis har-, siis harmoniseerime paremini, alles pärast seda, kui on, igas riigis tehakse uuesti tehtud ülevaatused. ma edaspidistel aruteludel, ma ootan lihtsalt täpsemat selgitust, sest see jäi mulle arusaamatuks, miks te, miks te väidate, et see just nimelt ühtlustab neid reegleid, aitäh. Thank you very much, Eve. I thought, correct me if I'm wrong. suur tänu. Ähm, komisjon vist ütles, et äh, tehnoülevaatust ei pea uuesti tegema, kui ma õigesti aru sain komisjoni vastus oli selline, jah, ta ütles seda. väga hea. proua Savis, jah, ta tõesti ütles, et seda tehnoülevaatust ei pea teises liikmesriigis uuesti tegema väga hea, kolleegid, kakskümmend kaks märts on muudatusettepanekute tähtaeg. see annab teile kolm kuud. meil tuleb ka raporti projekt seitsmendal märtsil juba välja, ehk siis see on olemas seitsmendaks märtsiks ja muudatusettepanekute tähtaeg tõenäoliselt on kahekümne teine märts. aitäh ja nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on viimane meie käesoleval aastal see on härra Danellise raport Euroopa Liidu mere, meretranspordi ja turismipoliitika edendamine palun, Spyros, äh, sul on sõna. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τελευταίο θέμα, αλλά νομίζω ιδιαίτερος ενδιαφέρον. Aitäh. Viimane teema, aga eriti huvitav teema ja see on, äh, ma arvan, kogu Euroopa jaoks eriti huvitav teema. ma palun, et äh, saalist lahkujad teeksid seda vaikselt. teen lühidalt, härra esimees, komisjoni teatis näitab, et äh, praegused äh, tingimused, mis on seotud majandustegevusega mere, meres ja mere ümber on olulisemad kui kunagi varem ja äärmiselt oluline on viidata sellele, et et võt-, eriti võttes arvesse praegust suurt kriisi Euroopa Liidus, annab meri meile väga häid võimalusi. oma töös äh, võtan ma loomulikult arvesse ka teisi raporteid, mis on välja töötatud siin komisjonis, Maissani ja Komutsakose raport, mis puudutab integreeritud merenduspoliitikat, Vandalni raportid, mis puudutab merenduspoliitikat kuni kahe, aastani kaks tuhat kaheksateist ning äh, ning äh, turismipoliitika äh, raporteid, ma ei taha muidugi korrata üle neid eesmärke ja asju, mida me, Euroopa Parlament on juba öelnud, minu eesmärk on äh, tuginedes meie komisjoni eelnevale tööle, rääkida sellest, et mida tuleb Euroopa Liidu tasandil teha, aga millis-, ka milliseid äh, siseriiklikke äh, meetmeid on vaja. me tegime ettepaneku raport ümber sõnastada selleks, et tuua välja, et äh, merenduspoliitika peab olema jätkusuutlik, eriti laevanduse, mereturismi vallas on äh, kolm eriti otsustava tähtsusega elementi. Äh, esiteks radikaalne tehnoloogiline uuendus, mis puudutab äh, tegevusi merel, teiseks on selge, et keskkond on kriisi tõttu muutunud ning kolmandaks on vaja arvesse võtta uuenevaid energiaallikaid ja meretranspordi eh, intensiiv, intensiivistumist, eriti võrreldes eh, maanteeliiklusega. mis puudutab integreeritud merenduspoliitikat, on minu meelest vaja planeerimisinstrumente eh, rakendada selleks, et kõrvaldataks ühildamatus erinevate tööstusharude vahel, vaja on tagada jätkusuutlik areng ja Euroopa mereplaneerimise ja integreeritud rannikupiirkondade juhtimise õigusaktid ellu viia ning oluline on riiklike ametkondade koostöö, mis tegelevad äh, rannikukaitse, kalapüügi, muude merendusteemadega, kes peavad tegema tihedamat koostööd ning eriti just noorte jaoks on vaja tagada äh, meremeeste töötingimused. me ei tohi unustada seda, et tegemist on piirideta ruumiga, piirideta mereruumiga. ja laevandus on äärmiselt oluline ka Euroopa Liidu siseselt, aga endiselt on meil väga palju keerukaid tolliformaalsusi mis äh, raskendavad äh, siseturu ähm, äh, lihtsustamist, raskendavad liikuvust ja põhjustavad hilinemisi ja mm, suuremaid kulusid ning vaja on meremagistraalide puhul kõrvaldada tõkked. kõik see mm, puudutab äh, ka neid TNT ja Euroopa ühendamise rahastu teemasid, millega me oleme juba tegelenud ning äh, ranniku ja mm, mereturism, paar päeva tagasi oli meil arutelu, mis puudutas äh, turismi rakkerühma ning komisjoni teatises on kirjas, et ranna- ja mereturism annab tööd ühele koma ühele protsendile Euroopa töötajatest ja seetõttu on see tegevusvaldkond äärmiselt oluline. me ei tohi unustada ka seda, et teematurism muutub järjest olulisemaks ja järjest rohkem inimesi ähm, teevad ähm, merereise purjetavad, tegelevad ökoturismiga ja hoolimata majanduskriisist näitavad andmed, et praegune turist ei taha üksnes rannas päevitada. me oleme arvamusel, et on palju teemasid, millega me peaksime selles kontekstis tegelema, on piirkondi, milles äh, turism äh, on peamiseks sissetuleku allikaks ja tõepoolest tuleb äh, tegeleda sellega, et turismi hooajaline iseloom ei mõjutaks neid niivõrd suurel määral. me peame hoolitsema selle eest, et rannikupiirkondades oleks tagatud jätkusuutlikkus ja tuleb investeerida ka mitmekesistamisse ja vastavate toodete uuendus- ja teenuste uuenduslikkusesse. tuleb teha koostööd äh, kohalike omavalitsuste ja reisikorraldajate vahel, me ei tohi unustada seda, et infrastruktuuri on vaja parandada. sadama infrastruktuuri Euroopa investeerimisstrateegia raames ja ma tahaksin viidata sellele et, et üheksakümmend viis protsenti äh, ristluslaevadest äh, maailmas ehitatakse Euroopa laevaehitustöökodades, need aga saavad äh, mm, üheksakümmend üheksa protsenti materjalidest Euroopa, Euroopast ja selge on see, et laevaliiklus äh, annab panuse merereostuses ning Euroopa Komisjoni uusim aruanne näitab, et hoolimata sellest, et on väga palju vastavateemalisi direktiive, on see probleem endiselt äärmiselt suur ja mm, põhjustab suuri keskkonnakulusid. ma tänan teid tähelepanu eest ja nüüd äh, ootan huviga arutelu. proua Maisner, palun proua Maisner, Angela Merkelilt küsiti hiljuti, et äh, kui ta ei peaks tegelema kriisiga, mis oleks tema lemmikteemaks, äh, sellepärast et tegemist oleks äh, tulevikupoliitikaga ja ta ütles, et tegemist oleks merenduspoliitikaga. ta tõesti ütles seda, Werner, see on kõik õige tal olid loomulikult ka strateegilised kaalutlused, aga see on tõesti nii. ja mina oma raporti puhul kaks aastat tagasi viitasin sellele, et eh, maa koosneb kolmekümne protsendi osas eh, Äh, maismaast ja seitsmekümne protsendi osas äh, merest ja et äh, viie, aastaks kaks tuhat viiskümmend on meid juba üheksa miljardit ja väga palju inimesi soovib rannas puhata, meri on järjest olulisem, meil on vaja energiat merest, meil on vaja äh, tooraineid, mida on vaja saada äh, merest, kümme protsenti meredest on alles läbi uuritud ja väga palju ravimeid, kosmeetikat ja nii edasi on juba selle tulemusena tekkinud. nii et merendus on äärmiselt oluline tulevikuteema, ma olin just rahanduskomisjonis, olin seal ka ähm, äh, variraportööriks, äh, mis puudutas kalanduspoliitikat Aadria ja Joonia meres. ma ei taha korrata kogu seda äh, aruannet, mida komisjon esitas ja härra Danielis rääkis sellest väga hästi, et meie komisjon ähm, tegeleb siis äh, äh, transpordiga merel, väga palju mm, kaupu transporditakse meritsi ja äh, turismivaldkond on äärmiselt oluline, need kaks valdkonda mängivad ka tulevikus suurt rolli ning väga oluline on see, et me hoolitseks selle eest, et äh, sinine kasv saab äh, mõistlikult toimuda. Äh, komisjon jagab selle sinise kasvu turismiks, merest tulevaks energiaks, vesiviljeluseks ja nii edasi. on palju valdkondi, mis ei ole veel nii teada, aga mida on oluline arendada ja merepiirkondade planeerimine, see on äärmiselt oluline valdkond, oluline on ka äh, offshore äh, energeetika. mereruumi on võimalik äh, kasutada nii laevanduseks, meremagistraalide jaoks, võib-olla ka energia tootmiseks, äh, vesiviljeluseks ja võib-olla on võimalik ka mingisuguseid tooraineid merest saada, nii et meri mängib tõesti väga olulist rolli, väga olulised äh, on suhted erinevate mm, majanduses osalejate vahel ja me peame mõtlema, et kuidas me saaksime merd optimaalselt ära kasutada, kuidas me saaksime hoolitseda äh, töökohtade ja majanduskasvu eest see on siis äh, meie peamiseks eesmärgiks, ma, mul on hea meel sinuga koostööd teha ja ma arvan, et tegemist saab olema hea raportiga ja me saaksime külla kutsuda ka proua Merkeli, et äkki ta tahab meiega arutada. suur tänu, ainus mure oli selles, et äh, me ei tahtnud, et äh, laevad mõne põdra otsa sõidaks, see oli meie mure. härra Taylor Yes, otherwise we jah, vastasel korral oleks meil vaja vastavad hoiatused välja käia. ja ma arvan, et seda oli üsnagi keeruline tõlkida, seda minu praegust nalja. jah, ma arvan, et ka inglise keeles ei tulnud see väga hästi välja, ütleb härra esimees. jah, aitäh, et olete kannatlikud. ma jõudsin alles äh, äsja just kohale ma lugesin komisjoni ettepanekut eh, enne kohale tulemist. jah, tegemist on üsnagi veidra mõttevahetusega, sest meil ei ole midagi, millele tugineda me ja ma eeldan, et selleks on väga hea põhjus. meie mõttevahetus on täiesti ennatlik praegusel hetkel. roheliste nimel olles kuulanud äh, proua Meissnerit, et äh, see puudutab äh, maksimumi võtmist merest, siis jah, ma eeldan, et tõesti meil on võimalik erinevalt läheneda selleks, et maksimaalselt olemasolevat ära kasutada. ja ma arvan, et kaitse, eriti saaste puhul, näiteks meresaaste, mürasaaste, kõik on väga olulised teemad ja merekaitse, merepõhjakaitse on oluline. Need peavad olema meie prioriteedid, me ei saa lihtsalt äh, lähtuda kasu saamisest äh, ja üritada võtta maksimumi. ja jään ootama põnevusega tulevasi arutelusid ja vaatame, kuidas meil on võimalik seda teemat arendada. ma arvan, et me peaksime sellest arutama, seda arutama siis, kui meil on vastav raport olemas ja suur tänu, raport äh, koostatakse, praegu on meil lihtsalt esi, esmane mõttevahetus äh, selleks, et raportöör saaks teie arvamusi. nüüd Rahvapartei nimel äh, proua Plastok. Merci, monsieur le président. Euh, il est bien entendu que. proua Plastok Mm, selge on see, et me peame äh, ühe mütsi alla panema kõigepealt äh, äh nii keskkonnakaitse kui majandustegevuse, aga see käib nii merede kui äh, maismaa kohta. ma alguses tahaks öelda, et loomulikult ma toetan komisjoni ettepanekut selleks, et et seda merendus, integreeritud merenduspoliitikat tõhusalt ellu viia. Mm, merepiirkondade ja rannikupiirkondade majanduslik äh, olulisus äh, õigustab seda algatust, aga me peame minema kaugemale ja seda me teemegi selle raportiga, vähemalt nii palju, kui mina tean sellest. me tunneme neid äh, tõkkeid, millega väike ja keskmise suurusega ettevõtted silmitsi seisavad, tegemist on äh, rahastamisprobleemidega, planeerimismehhanismide keerukusega, minu meelest merepiirkonna planeerimine ja rannikupiirkondade integreeritud haldamine on vahendid, mis peaksid meil võimaldama nendest raskustest üle saada. ma alustan merepiirkondade planeerimisega, see annab meile võimalused tugevdamaks koostööd ja koordineerimist erinevate pädevustasemete, erinevate majandusvaldkondade ja erinevate piirkondade vahel. ja see aitab meil leida tasakaalu kahe prioriteedi vahel ehk erinevate tegevuste olemasolu merepiirkondades ning ressursside tõhus ja jätkusuutlik kasutamine. eri, hoolimata erinevustest arvan ma, et me oleme eesmärgi osas ühel meelel. meil on äh, siis ka rannikupiirkondade integreeritud äh, haldus, mis peab meil võimaldama äh, tõhusalt arendada rannikupiirkondade majandust, aga selleks on vaja parandada äh, Äh, sadamateenuseid ja seda eesmärki oleks võimalik saavutada ka TNT äh, abil, see on äh, just asi, millega me tegeleme ja vaja on lepitud, ühendada inimtegevus piir, rannikupiirkondades ja keskkonnakaitse ja bioloogiline mitmekesisus ning küsimuseks on konkurentsivõime ja tööhõive, need on äärmiselt olulised meie jaoks, aga veel kord, ei tohi tegemist olla ähvardusega, see ei tohi ohustada meie keskkonda, mis nagunii on juba äh, raskes olukorras, aga äh, sellised tegevused nagu turism, see turism, mis on seotud merega, Äh, nende kasv peab jätkuma ja me näeme seda praegu juba äh, kruiisilaevade puhul. aga seejuures tuleb arvesse võtta keskkonnakaitset ja mere- ja rannikupiirkondade pärandit ning keskkond ja majandus ei ole vastuolus, kui äh, neile õigesti läheneda. meil, me näeme erine-, transpordi valdkonnas erinevaid võimalusi, näiteks kabotaaž ja meremagistraalid ja nii edasi. meil on vaja oma raportisse ja nüüd kaasata merendusklastrite mm, teema, tegemist on väga paljulubava algatusega, sellepärast et äh, need koondavad erinevaid äh, tegutsejaid, mis on, kes on seotud merega ja ma lõpetan sellega, et meie kõigi poliitikate äh, keskmes peab olema sinine kasv, see võimaldab meil ühendada majanduskasvu, konkurentsivõimet, äh, tööhõivet äh, ja, ja jätkusuutlikku arengut. ja seda ma siis lühidalt tahtsingi öelda Äh, nende põhiteemade kohta, millega on välja tulnud komisjon ja mis peavad kajastuma ka meie tulevases raportis, aitäh! suur tänu, härra Kuhn, kas te soovite sõna või rääkisite te lihtsalt sellepärast, et teil oli vaja seda teha? ahah, juba ütlesite kõik. proua Aiela, palun. Sí, gracias, eh, presidente. Sí, yo también. suur tänu, esimees ka mina olen väga tänulik härra Tanellisele, sest tema algatuslik raport annab meile võimaluse seda teemat arutada. majanduskriis on äh, muutnud inimeste mõtteviisi ja seda, kuidas nad oma puhkust veedavad, vähemalt minu riigis me näeme seda, et inimesed äh, puhkavad vähem kuigi samas äh, sõidetakse puhkustele. vaatamata sellele, kuidas perekondi kohtleb proua Merkel, siis üritavad inimesed ikka veel äh, puhkustel käia ja kruiisidel käia. jah, loomulikult sakslased ja proua Merkel meeldivad meile väga, aga võib-olla peaksime selle üle järele mõtlema, aga ma ei teagi, lähme nüüd selle sisu juurde, vabandust, see oli väike nali. siin on olulisi nüansse, millega peaksime arvestama. kõigepealt ähm, tööhõive ja kvalifikatsioonid. merendus- ja turismisektor on omavahel ühendatud Nad on äh, täiesti eraldamatult äh, omavahel põimunud ja mõlemas sektoris on vaja kvalifitseeritud tööjõudu. ma arvan, et äh, me peaksime sellega arvestama. me peame tagama selle, et tööhõive pakub kõrge kvalifikatsiooniga tööd noortele, Euroopa noortele ja ka teistele noortele ja me peame tagama selle, et inimesed on piisava kvalifitseeriga, juurdepääs ja ohutus, eh, reisijate õigused merendussektoris, me oleme sellele juba vundamendi loonud. reisijate õigused on väga tähtsad, mitte ainult juurdepääs, aga ka muu, samuti ohutusküsimused nagu me teame, siis eh, ristluslaevad, mis on justkui eh, merel hulpivad äh, hotellid äh, peidavad endas teatud riske. meil on vaja tagada see, et kõik äh, variandid oleksid võimalikult ohutud. me peame tagama selle, et varasemad katastroofid ei leia uuesti aset. saaste, me oleme rääkinud heidetest ristluslaevade puhul, aga on meil vaja selget plaani, kuidas oma äh, reovett äh, sadamates äh, maha laadida ja me peame tagama selle, et vajalikud teenusesüsteemid on selleks olemas, ning mis puudutab laevaehitust, Saksamaal näiteks on meil väga suured ähm, ettevõtted, mis neid laevu, ristluslaevu ehitavad kõrge kvaliteediga, aga meil on vaja tagada seda, et peetakse kinni vajalikest standarditest. sest äh, me ei taha, et äh, need töökohad liiguksid Hiinasse. aitäh, mina teeksin ainult ühe nüansi härra Danelisele ja see puudutab ristlusteemat mis puudutab neid äh, sadamaid, äh, kust ristlused äh, algavad ja lõpevad, sest praegu on teatud piiranguid, liikmesriigid ütlevad, et näiteks ristlus saab alustada vaid ühes kohas ja peavad lõppema teises kohas ja see viib teatud turu domineerimiseni, näiteks minu oma koduriigi puhul Southamptoni sadam domineerib äh, kogu turgu ja ei taha, et keegi teine sellest osa saaks, äh, mis puudutab kruiisi algus- ja lõpp-punkti. mina tõstataksin ainult selle, et kui vaadata seda turismivaldkonna võtmest, siis äh, peame me tagama ka selle, et ei ole piiranguid selle kohta, kust ristlus alguse saab ja kus lõpeb see peaks olema täielikult ettevõtte otsustada, mitte ei peaks olema mingi valitsuse ettepanek. härra Siemens äh, merendus peadirektoraadist. tavaliselt äh, osaleb härra Kumutsakos või Karamitsos äh, komisjonist ehk siis me oleme üsnagi üllatunud, et kohal on keegi teine kui härra Karamitsos ja kui me räägime nendest äh, nii-öelda hõljuvatest teemadest, siis on alati ju tegemist temaga, aga igal juhul annan teile sõna, palun. Äh, äh, aitäh, härra esimees ja suur tänu et ütlesite mulle tere tulemast ja tõesti, tegu on esimese kogemusega siin komisjonis ja mul on tõesti väga, üritan nendesse jälgedesse siis ära mahtuda. kõigepealt ma sooviksin öelda, et meil on väga hea meel näha, et te soovite ka teha omaalgatusliku raporti jätkuna komisjoni ettepanekule, mis puudutab sinist kasvu. ja vahepeal on tõesti parlamendil tõ ja sellel komisjonil tekkinud tõesti väga toetust vääriv tava, et see niimoodi menetletakse. ja see, ja me ootame huviga siis teie töö tulemust nüüd, mis puudutab sisulisi punkte, siis äh, siin on terve rida punkte äh,, mida ma sooviksin äh, mainida, kuigi ma toetan äh, tõesti suur äh,, suurt osa nendest kommentaaridest, mida raportöör välja tõi ja ka äh, teie kolleegid, kõigepealt äh, tõesti Sinise kasvu initsiatiivi kaudu me üritame teha kõik, mis võimalik selleks, et äh, et toetada seda olulist äh, rolli, mida mere, mis merenduspoliitika praegu juba on ähm, kakskümmend kakskümmend eesmärkide raames. ja mida meie äh, soovime äh, teha, siis siin on, me oleme loomulikult arvestada nii keskkonna kui ka meie ressursside olukorraga selles valdkonnas ja siin me oleme üritanud arvestada ka rannikuäärsete majandustega ja nii et ma arvan, et kui e, liikmesriigid on huvitatud ka merepõhja strateegia raames koostööd tegema, siis see kindlasti abistab meid kõiki ja siin räägiti ka töökohtadest ja vastavatest kvalifikatsioonidest, et see kindlasti tekitab huvi paljudele, samuti mis puudutab uusi sektoreid, e, kus otsitakse vastava kvalifikatsiooniga inimesi ja, ja seda ja kui liikuvus ähm, oleks parem liikmesriigiti ja kui ka õppekavasid äh, ka vastastikku paremini tunnustatakse, diplomeid paremini vastastikku tunnustatakse, siis äh, see olukord samuti lihtsustuks, samuti turismi küsimus on meie jaoks äärmiselt oluline seoses ka selle majandusharu suurusega ja sellel on ka väga suur potentsiaal tulevikuks ja loomulikult ka jätkusuutlikkus ja majanduskasv on kaks asja, mis käivad käsikäes. nii et kui me vaatame rannikuäärse turismi arendamist või kruiisireiside arendamist, siis need on samuti sellega väga oluliselt seotud. ja me arvestame ka selle tõsiasjaga, et järgmine merenduspäev, mis leiab kahekümne esimesel, kahekümne teisel mail Maltal, siis selle keskseks teemaks ongi just rannikuäärne turism ja on terve rida majandustegevusi, mida samuti on mainitud, nii siin me oleme kuulnud, et meretranspordisektoris Euroopa Liit, Liidus on väga oluline just laevaehitus, eriti just eh, kruiisilaevade ehitus, sellepärast et need on olulised sektorid, eh, millest me oleme ka vägagi suurel määral huvitatud ning turismi osas ma arvan, et siin on oluliseks mootoriks kindlasti ka turism, see on seotud mere eh, eh, põhjastrateegiaga, vastavate maavarade või merepõhjas asuvate varade kaevandamisega ja nii edasi. ja meie meelest on oluline arvestada ka ähm, sellega, et ähm, ranniku lähedase majanduse areng on oluline, selles on väga suur potentsiaal ja meie Euroopa Liiduna peame siin kõik tõesti arvestama, et tegema kõik selleks, et see areng oleks jätkusuutlik, nii et siin on tõesti tegu olukorraga, millest võidavad kõik. nüüd mul oli väga hea meel kuulda siin paari sõna ka merepõhja strateegiast, nii et sellepärast, et me leiame, et ja mereruumi planeerimisest, sellepärast et äh, see kindlasti viib äh, ka mm, kulude vähendamiseni, ressursside äh, optimaalsema kasutamisega ja siinkohal on oluline, et vastavad mereseiresüsteemid oleksid ka kaasatud ja merenduse majandus, merendusvaldkonna maja, majanduskasvu me soovime äh, toetada ka Euroopa Liidu fondide kaasamisega ja see on seotud ka ettepanekutega, mis puudutab siis äh, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, äh, see on seotud ka integreeritud merenduspoliitikaga ja me näeme, et see on tõesti täiendav osa meie merendustegevustele ja esimest korda need ettepanekud, ähm, mis on tehtud ähm, ähm, ühise raamistiku osas, siis siin on liikmesriikidel võimalik paremini koordineerida oma projekte merendusmajanduse valdkonnas ja paremini koordineerida. aitäh! ma arvan, et esimese korra kohta saite väga hästi hakkama ja ma arvan, et komisjoni liikmed on teie ettekandega rahul, härra Danielis, palun. Eh, aitäh. mis puudutab jätkusuutlikku arengut, siis ma arvan, et me kõik oleme mõelnud sellele, et samaaegselt tuleb arvestada ka eelduste ja tingimustega, mis on seotud jätkusuutlikkusega keskkonnas, ühiskonnas, tööhõives. ja eriti just merendusvaldkonnas on tähtis need ebakõlad kõrvaldada, sellepärast meil ongi vaja seda ähm, merendusruumi ehm, planeerimist ja merenduspoliitika planeerimist ja me peame ka vaatama, kuidas me laevanduse sektori saame konkurentsivõimelisemaks eh, kujundada. aga seda ütlesid ka kolleegid ühel või teisel moel. ma täielikult toetan seda, et konkurentsivõime ja ühtsete reeglite rakendamine on oluline ja see on oluline äh, ka sellises valdkonnas, millel on väga suur potentsiaal, nimelt ähm, ristluslaevade äh, puhul ja ka ristlusreiside puhul. nii et kõik valdkonnad, mis on siin tähtsad, need peavad ka toetust leidma, sellepärast et äh, oluline on, et need valdkonnad üheskoos edasi areneksid aga kuidas seda kõike rahastatakse? ja seda veel ähm, majanduslike raskuste ja äh, säästude kärbete ajal. et äh, siin peab tõesti võib-olla olema äh, natukene romantik ja lootma, et erinevad projektid tõesti rahastust leiaksid ja kuidas me nüüd edasi menetleme, me teeme koostööd komisjoni esindajatega ja ka minu äh, kaasraportöör aitab meil välja töötada sellise raporti, millega me kõik rahul oleme. aitäh! ja nüüd ajakava äh, muudatusettepanekud eh,, aprillis esitatakse raporti eelnõu ja muudatusettepanekute tähtaeg on, on arvatavasti kolmekümnes aprill ja hääletus meie komisjonis toimub maikuus. aitäh! ja sellega me oleme ka selle päevakorrapunkti ära arutanud. muude küsimuste punkti all ühtegi muud küsimust tõstatatud ei ole ja seetõttu ma sooviksin teile öelda ja meenutada, et järgmine koosolek toimub kahekümne esimesel jaanuaril kaks tuhat kolmteist siin Brüsselis algusega kell kolm ja soovin teile kena jõuluaega, head uut aastat ja eriti soovin tänada tõlke ja soovida ka neile head jõuluaega ja head uut aastat ja ka komisjoni personaliliikmetele, meie kolleegidele, komi-, meie komisjoni sekretariaadi liikmetele ja loomulikult ka kõikidele nendele, kes hoolitsevad meie eest äh, koosolekute ajal, nii et soovin teile kõigile äh, Äh, häid, head jõuluaega ja loodan teid näha tagasi energilisena, et jätkata meie tööga kahekümne esimesel jaanuaril ja sellega meie koosolek lõppenud, aitäh!